Äh, muudatustest ei arvaks, siis äh, ma arvan, et äh, oma vahendite tõhusam ärakasutamine on alati hea. suur aitäh, härra Kalanen, sellega on arutelu lõppenud ning hääletame siis pärast kella kahteteist. järgmiseks päevakorrapunktiks on proua Kansiani raport ja selleks on bussireisijate õigused tervitan äh, volinik Kallast äh, ja proua Köörit ja sõna saab nüüd äh, kohe saadik Kassian. Prego, senor. Grazie, presidente, signor commissario, colleghi. Il negoziato che ho... Suur aitäh, kallid, lugupeetud president, härra volinik pikka aega äh, vedasin mina neid läbirääkimisi ning lepitusel tuleb ütelda, et tegemist oli esimese lepitusega pärast Lissaboni lepet ning osales asepresident Kratsat Sakaropolu ning transpordikomisjoni äh, esimees härra Simson samuti toetas meid, aga läbirääkimised olid palju keerukamad, kui me ootasime. seitsekümmend miljonit äh, bussireisijat tänu sellele tulemusele saavad kasu ja saavad ära kasu-, saavad kasutada neid õigusi, mida neil varem ei olnud ja mida neil ja mis olid teiste transpordivahendite kasutajatel. kolme eesistumise ajal on äh, sellest, seda küsimust arutatud ning saavutatud tulemused on järgmised. me tagame äh, võrdse juurdepääsu auto, vabandust, bussitranspordile. Eh, eh, VKE-de puhul enam ei ole diskrimineerivaid meetmeid, varem nad eh, kaasnes sellel turul osalemisega neile liiga suur koormus. samuti tagame me põhiõigused kõikidele reisijatele ning on ette nähtud ka tagatised. võttes arvesse Äh, millised on olnud äh, nõukogus seisukohad. tuleb ütelda, et meil on siiski õnnestunud äh, parandada ka piiratud liikumisvõimega inimeste õigusi. inimkond vananeb ning bussitransport saab olema järgnevatel aastakümnetel seda enam oluline. saavutatud dokument on rahuldav millised olid peamised probleemid esmalt reguleerimisala? Katjan, aga kas te saaksite natukene aeglasemalt rääkida? tõlkidel on natukene keerukas sammu pidada, ütleb president. peamised probleemid, millega me kokku puutusime reguleerimisala puhul, seisnes selles äh, regulaarvedudes, määrus kohaldatakse kõigi regulaarveduteenuste puhul seda, kui kavandatud vahemaa on võrdne või pikem kui kakssada viiskümmend kilomeetrit. samuti on kaasatud põhiõigused, mida ei tohi rikkuda ja muuhulgas õigus transpordile, õigus kool, informatsioonile ning samuti vastutusklauslid on sees samuti on ette nähtud abi tühistamise või hilinemise puhul või õnnetuste puhul. piiratud liikumisvõimega isikute ning puuetega inimeste õigused on samuti tagatud samuti on ette nähtud äh, kohustus vastata kaebustele, kolme kuu jooksul tuleb kaebustele vastata ning selleks tuleb veel luua eraldi asutus äh, ning äh, mis tegeleb kogu määruse kohaldamise jälgimisega. võimalus pikendada sellele korrale üleminekut eksisteerib samuti, see on nelja aastane, seda on võimalik kord ka pikendada samuti peavad liikmesriigid ette mm, nägema siis eh, kõikidele reisijatele võrdset õigust. tegemist on kompromissiga, mis on rahuldav eh, ja mis on tasakaalustatud. lepitusmenetlus oli väga edukas parlamendi jaoks. aitäh ja proua Kööri nõukogust suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, suure rõõmuga osalen tänasel arutelul, mis puudutab bussireisijate õigusi. tegemist on väga olulise hetkega, sest et me oleme nüüd lõpule jõudmas pärast kaheaastast arutelu selle õigusakti ümber. kõigepealt nõukogu nimel tahaksin öelda oma tänusõnad Euroopa Parlamendile, Euroopa Parlament oli väga koostöövalmis ning samuti kompromissialdis ja just nimelt selline lähenemine võimaldaski meil jõuda kokkuleppele eh, lepituskomitees ja seda eh, bussireisijate kasuks ning eriti puuetega ning piiratud liiklusvõimega isikute kasuks. arutelud kolme institutsiooni vahel ei olnud sugugi lihtsad, aga alati olime me konstruktiivsed ning eh, kõik olid väga koostöövalmid jõudsime kokkuleppele lepituskomitee koosolekul ja loodetavasti kiidetakse see täna heaks, see kujutab endast kõikide poliitiliste fraktsioonide vahelist kompromissettepanekut. ja seega tahaksin tänada kõiki neid, kes osalesid selle õigusakti ettevalmistamisel, eriti Äh, asepresidenti Kratsat Zagaropoulut, ühtlasi transpordi turismikogu, turismikomisjoni esimeest äh, härra Simsonit, raportööri härra Kantšeni ning variraportööre. üheskoos äh, suutsid nad viia selle menetluse eduka lõpuni volinik härra Kallas ning nõukogu tegid väsimatult tööd selle nimel, et asi edasi liiguks ja äh, viimaseks tahaksin tänada ka Belgia eesistujat, kes tegi väga head tööd selleks, et tagada vajalik toetus nõukogus äh, kompromissettepanekule tulemus on väga tasakaalustatud, ühelt poolt bussireisijate õigused ning teiselt poolt veoteenuste pakkujate huvid. nõukogu arvates on määruse peaeesmärgiks tagada õigused nendele reisijatele, kes kasutavad regulaarveoteenuseid ja kui vahemaa on kakssada viiskümmend kilomeetrit või pikem ja osad õigused kehtivad hoolimata sellest, kui pikk reis on. erilist tähelepanu pööratakse puudega ning piiratud liiklusvõimega reisijatele. me suutsime jõuda vastastikku vastuvõetavatele öö, probleemidele, esiteks reguleerimisala, teiseks bussireisijate õigused siis, kui reis tühistatakse või buss hilineb, ühtlasi abi õnnetuste korral Äh, üleminek uute reeglite ellurakendamiseni ning viimaks veel puudega ja piiratud liiklusvõimega isikute õigused. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, nagu te teate, äh, kiitis nõukogu kolmekümne esimesel jaanuaril kaks tuhat üksteist heaks kompromissteksti, homme kirjutatakse sellele alla ning ametlikus teatajas avaldatakse see ilmselt märtsikuu jooksul ja lõpetuseks tahaksin õnnitleda härra Kantšani tema väga hea töö eest ja tahaksin õnnitleda ka teid kõiki. suur aitäh teile, nüüd on sõna volinik Kallasel, palun. härra president, lugupeetud raportöör härra Kantšan, lugupeetud proua Jüri, lugupeetud parlamendiliikmed, määruse ettepanek bussireisijate õiguste kohta mida me täna arutame, on väga keerulise pika protsessi tulemus. lepitusmenetluse käigus kolmekümnendal novembri öösel leidsid aset väga pikad arutelud ja see viis ka läbimurdeni ning lõpuks ometi jõudsime tulemusteni pärast kaheaastasi läbirääkimisi. suur aitäh teile, et see ka nii läks suur aitäh proua Kratsale ja ühtlasi äh, turismikomisjoni esimehele härra Simsonile ning ka härra Kantšanile, kes on raportöör ja loomulikult tuleksin mainida ka Belgia eesistujat. ma olen tänulik Euroopa Parlamendi eest, et te alati nõudsite ähm, väga kõrget bussireisijate kaitsetaset. kolmekümne esimesel jaanuaril kiitis nõukogu teksti heaks ning ma kutsun üles ka parlamenti Äh, seda heaks kiitma ja seega oleks menetlus ametlikult lõpule viidud. Äh, bussireisijate õiguste määrus täiendab reisijate kaitsepaketti ja bussireisijatele kasutatakse, äh, tagatakse nüüd ähm, miinimumkvaliteetnõuded kõikjal Euroopa Liidus. määrus pakub põhiõigusi kõikidele reisijatele, kes äh, bussiga reisivad. nagu härra Kantšan juba ütles, siis siin on ka keerulisi äh, küsimusi, mis jäid lahtiseks äh, läbirääkimiste lõpuni ja nüüd reguleerimisala, see, et see kehtib vahemaal kakssada viiskümmend kilomeetrit ja pikem, siis mõned väidavad, et see on liiga lühike, nad tahaks, et oleks kaitstud ka kohalik transport ja mõned jälle räägivad, et tekstis on sätteid, mille ellurakendamine oleks kallis, eriti väikestele ettevõtetele. minu arvates on tekst aga väga hästi tasakaalustatud kompromiss. me ei tohiks unustada, et põhiõigused kehtivad igasuguste teenuste puhul ja pakutakse ühtlasi erilist kaitset kõige haavatavamatele reisijatele loomulikult üritame hoida kulutused äh, sellele sektorile minimaalsel tasemel. tekst kujutab endast tõelist edasiminekut meie bussireisijatele ning äh, terve sektori mainele, suur aitäh teile! suur aitäh teile, härra volinik, nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Grosch, kes räägib Rahvapartei nimel, palun! palju tänu, härra president, austatud härra volinik, lugupeetud kolleegid. ma sooviksin kõigepealt tänada tehtud töö eest, eriti kolleeg Kanšiani, tegemist ei olnud hõlpsa tööga, kuid tulemus on aktsepteeritav osad küll leiavad, et no, dokument on liiga põhjalik, osad leiavad, et eh, siin ei ole hõlmatud kõike, eh, mida vaja, eh, kuid ma leian, et väga hea on, et me oleme saavutanud kompromissi, reguleerimisala on väga õige, kolme riiki see küll ei puuduta, me öö, leiame, et mis puudutab linna lähiliiklust, siis eh, siin on eh, samuti oluline ikkagi kaasata reisijate õigused. see ei ole päris eh, hõlpus, aga ma usun, et siin on kriitika põhjendatud. kokkuvõttes aga Rahvapartei toetab kompromissi. me leiame, et see on oluline panus reisijate õiguste tervikpaketti me loodame, et oh, peatselt on võimalik koostada ka konsolideeritud variant, mis oleks meie kodanike huvides. ma leian, et siin on veel probleeme, kahtlemata on probleeme ka ellurakendamisega, aga reisijate õiguste oh, tagamisel on siinkohal tehtud siiski oluline samm. ma loodan, et täiskogu saavutab see dokument ka toetuse. palju tänu. palju tänu, härra Kross. ja nüüd on sõna sotsiaaldemokraatide nimel Brian Simsonil härra president, suur aitäh, kõigepealt tahaksin öelda ka omapoolsed tänusõnad ja sotsiaaldemokraatide poolt tervikuna härra Kantšanile ta tegi väga tublit tööd väga keerulises teemas. siin tõstatuvad kaks küsimust, kui seda kompromisskokkulepet vaadata. esiteks, kas see on ideaalkokkulepe ja teiseks, kas see kujutab endast edasiminekut. ma arvan, et parlamendi vaatenurgast äh, on see ideaalne, aga ei ole ka, sest et äh, kuna tegemist on kompromissiga, sest ju iseenesest on seal äh, parlamendipoolseid järeleandmisi, eriti reguleerimisala osas, meil oleks meeldinud, et vahemaa oleks väiksem. aga kas see kujutab endast edasiminekut, jah, tõepoolest, sest nüüd on meil sarnased õigused bussireisijatele, mis eh, siiamaani olid olemas juba teiste transpordivahendite osas ja ühtlasi see võimaldab meil ka edasi liikuda, tagada parem ligipääs bussireisidele eh, puuetega ning piiratud liikumisvõimega inimestele ja seda üle terve Euroopa Liidu. siin on vaid üks küsimus nimelt, kui nõuame, et personalile pakutaks väljaõpet selleks, et nad oskaks aidata puuetega ja piiratud liiklusvõimega inimesi, selleks et ka neil inimestel oleks samasugune ligipääs transpordile nagu meil, ma tean, et siin on ka erand, liikmesriigid võivad selle suruda uuesti viie aastani ja ma loodan, et seda ei kasutata, aga ma tahaksin ikkagi toetada seda ettepanekut selleks, et õigused kõikides transpordiliikides oleks nüüd paigas. kindlasti tulevikus peame need uuesti läbi vaatama, aga ma arvan, et siin oleme astunud äh, sammu edasi ja parlament peaks kindlasti toetama kokkulepet, milleni jõudis lepitusmenetluses härra Kantšan nõukoguga. suur aitäh, nüüd on sõna proua Maisneril liberaalide nimel, palun tatsächlich eine ganz lange aitäh, siin on kahtlemata tegemist väga pika protseduuriga, mis on nüüd lõpuks ometi lõpule jõudnud, see on hea uudis, siin on äh, tõepoolest hõlmatud positiivseid aspekte. kõigepealt äh, puuetega inimeste baasõigused, äh, juurdepääs informatsioonile, oluline on ka see, et VKE-dele on kehtestatud vastuvõetavad eeskirjad lepitus, äh, lepitusmenetluses me ju ei oleks pruukinud jõuda kokkuleppele, ma leian, et väga tore, et me seda ka saavutasime siiski, äh, on aga siiski ka negatiivseid aspekte, tegelikult ei ole tegemist siiski üle-euroopalise lahendusega teenused on, teenuste vaba liikumine on Euroopa oluline põhimõte, kui siin aga nüüd kolm riiki jäävad välja väidega, et neil ei olegi üldse nii pikki bussiliine, siis ma leian, et see ei ole päriselt põhjendatud. tegelikult on siiski vaja tagada siiski dokumendi kehtivus kõikides liikmesriikides, sest näiteks ka kui me toome näiteks tuhapilve ajal toimunud sündmused, eh, siis tegelikult tabas see ju ikkagi kõikide riikide elanikke. lepitusmenetluses eh, me tõime esile nii positiivseid kui negatiivseid aspekte ja selles vaimus me ka jätkame. palju tänu, proua Maisner. Eh, nüüd saab sõna proua Lichtenberg roheliste nimel, palun. ja palju tänu vaatamata vastavatele konventsioonidele allakirjutamisele e, e, ei ole e, siin ikkagi piisaval määral arvestatud puuetega inimeste ja liikumispuudega inimeste õigustega. ma leian, et see on dokumendi kõige suuremaks puuduseks. me lisame alati, kui võimalik. kahjuks aga tunnen ma piisavalt hästi äh, Eh, tegelikku olukorda, eh, see kui võimalik, eh, tähendab tegelikult tihtilugu, et tegelikult ei ole võimalik puuetega inimestel või liikumispuuetega inimestel teenuseid kasutada. kui me räägime aga info edastamisest, siis ka siin on esialgset varianti lahjendatud just, mis puudutab puuetega inimesi, nad ei teagi, kuskohast ja kelle käest nad peaksid abi saama. siin on ka muid puudusi. viimases läbirääkimiste voorus no, nagu kolleeg Kanter tõepoolest võitles puuetega inimeste õiguste eest, ma tänan teda väga selle eest, ta püüdis teha, mis võimalik, aga nõukogu oli väga jäigal positsioonil ja, ja blokeeris palju häid algatusi. kui me aga räägime kahesaja viiekümne kilomeetri piirist, siis pikemad liinide puhul võib see tuua kaasa selle, et need liinid lihtsalt tükeldatakse, et ähm, kaitsta ettevõtjate huve, siin me peame dokumendi elluviimisel arvestama selle võimalusega. ma leian, et positiivne oli äh, see, et sisse toodi personalikoolituse aspekt. üldiselt aga ma leian, et tegemist ei ole väga suurepärase dokumendiga. palju tänu, proua Lichtenberger, sõna saab nagu kolleeg Ziile konservatiivide ja reformistide nimel. Es arī gribētu pievienoties visām šīm pateicībām. Suur aitäh, mina tahaksin ühineda kõikide tänusõnadega, tahaksin tänada kõiki osapooli, kes osalesid kompromissini jõudmisel, tahaksin tänada raportööri, sest et ta suutis parlamendi nimel jõuda õige lähenemiseni, mis viis ka kompromisskokkuleppeni. selle õigusaktiga on meil nüüd olemas äh, õigused reisijatele kõikides transpordivahendites, kuid siiski kaitsetase on erinev sõltuvalt transpordiliigist ja näiteks hüvitised äh, reiside tühistamise puhul. võib-olla ajab see meie reisijad segadusse, aga tegemist on siiski sammuga edasi selleks, et tagada see, et meie reisijaid ka korralikult kaitstaks ja see, et sellised tagatised on bussireisijate jaoks olemas nüüd kõige viimasena, siis see näitab, et tegemist on ka kõige keerulisema valdkonnaga, ma tervitan ka seda, et siin on eraldi õigused puudega ning piiratud liikumisvõimega inimestele ja väga hea oleks loomulikult see, kui need õigused kehtiks ka siis, kui vahemaa on väiksem kui kakssada viiskümmend kilomeetrit mina toetan väga seda, mida Brian Simson ütles väljaõppe kohta ja mulle ei meeldi ka see, et eranditena eh, on nähtud ette nii pika ajaperiood. suur aitäh, nüüd palun härra Kohritšek kuue nimel. Eh, aitäh, härra president, austatud kolleegid, eh, austatud härra volinik me oleme Euroopa Parlamendis erinevate transpordiliikide reisijatele pööranud väga palju äh, tähelepanu ja me oleme näinud väga palju probleeme. väga huvitav aspekt on näiteks ka äh, kindlustus ja finantsinstitutsioonide osa äh, selles. huvitav oleks teada saada, milline on mõju sellel ettevõt-, meetmete mõju piletite hinnakujundusele komisjon võiks nende küsimustega äh, tegeleda. me äh, teame juba varasematest menetlustest, kui keeruline on lepitusmenetlus, äh, millised on nõukogu positsioonid, ma sooviksin väga tänada ja härra Simsoni, proua Ratsatsakaporut ja kõiki osapooli väga tõsise ja väga hea töö eest. seekord ma sooviksin aga siiski rõhutada seda, et kahesaja viiekümne kilomeetrise piiri kehtestamine ei olnud siiski võib-olla kõige otstarbekam. mul on väga hea meel, et puuetega inimestele on pööratud tähelepanu me peame aga pöörama suurt tähelepanu ka sellele, milline on ettevõtjate tegevus avariide korral kui me mõtleme puuetega inimestele, siis näiteks kuidas tagada ratastoolis inimeste juurdepääs bussiliiklusele? avariide puhul tekib küsimus, milline peaks olema hüvituse ülemmäär. mul on hea meel, et siin on pööratud tähelepanu reisijate teavitamise küsimusele. mind kurvastab aga ülemineku tähtaja äh, kehtestamine, selle pikendamine nelja aasta võrra. lähitulevikus äh, siiski ma leian, et äh, elluviimisel on võimalik saavutada väga suurt edu me peame arvestama ka eurokursi kõikumisega, kui me räägime hüvituste piirmäärade kehtestamisest. üldiselt ma leian, et väga tore, et reisijate õigused laienevad nüüd ka bussiliiklusele. kolegos, gerai, et po svarstymo ir pozicijų derinimo. suur aitäh, härra president, äh, ma olen, tunnen head meelt selle üle, et äh, pikkade arutelude tulemusena on meie ees äh, väga hästi tasakaalustatud kompromiss. sellega on tagatud reisijate õigused ja samas ei panda liiga suurt koormust transpordijatele, enamasti VKE-dele. Euroopa Parlament võib olla rahule lepitusmenetluse tulemusega võttes arvesse, et selle sektori kasv on püsiv, siis on hea, et meil on Euroopa-ülesed äh, õigused tagatud äh, reisijatele ning et need on võrreldavad äh, teiste transpordiliikide kasutajatega. samuti on tagatud võrdsed õigused erinevate liikmesriikide transpordijatele määruses on ära toodud, et reisijatel on õigus hüvitisele ka surmajuhtumite korral ning samuti on neil õigus kehavigastuste hüvitamisele ning matusekulude katmisele. ja ka pagasikulud on hüvitatud. samuti on reisijatel õigus saada abi koheste vajaduste katmiseks, see katab toitu, transporti, majutust ja kui äh, teenus on tühistatud või äh, viivitus on äh, üle poole tunnine, siis on reisijatele õigus viiekümne protsendi ulatuses hüvitist saada. samuti on määruses ära toodud sätted, mille alusel abistatakse puuetega ja piiratud liikumisvõimalusega isikuid. suur aitäh ja härra Obermeier, üks minut palun, üks minut palun. aitäh reis, bussireisijate õiguste nagu kaitse on väga oluline. siin ma aga näen, et bussireisijal peaks olema õigus hotellimajutusele, kui buss hilineb rohkem kui üheksakümmend minutit. aga kui me vaatame äh, avariisid, kui me vaatame äh, mitmesuguseid erinevaid äh, vastutuse juhtumeid, mis on tingitud mm, vääramatu jõu mõjudest, siis siin ei ole tehtud piisavalt pingutusi reisijate õiguste tagamiseks Äh, kui näiteks rongid äh, sõidavad üle piiri väga suure äh, viivitusega, siis on reisijatele ette nähtud hüvitised. samasuguseid õigusi oleks vaja ka bussireisijatele, sellele, sellega tuleb edaspidi tegeleda suur aitäh ning äh, nüüd fraktsioonide nimel, kas esmalt härra Kohv, palun. Äh, austatud äh, president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, ma tänan kõiki osapooli tehtud töö eest reisijate õiguste tagamine bussiliikluses peab vastama kaitsetasemele kõikide teiste transpordiliikide puhul mulle väga meeldib see, et siin on saavutatud puuetega isikute kaitse tagatud on tarbijakaitse ning arvestatakse ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete huvidega. bussiliiklusele ei seata nõudmisi, mis muudaksid transpordi korraldamise võimatuks. bussiettevõtted, bussi teenused äh, peavad olema äh, vastavuses äh, puuetega inimeste vajadustega. puuetega inimestel peab olema võimalus saada abi ja see abi peab olema tasuta. seda ma sooviksin siia lisada, palju tänu. suur aitäh nüüd proua Sarakiani, kaks minutit, palun suur tänu, härra president, tahaksin tänada omalt poolt ka härra Kantšani ning äh, ta tänada kõikide pingutuste eest, mis ta tegi selleks, et äh, tagada see, et bussireisijatel oleks sarnased õigused äh, reisijatele teiste transpordivahenditega, olgu selleks siis laev või lennuk. Need reisijad, kes kasutavad piiriüleseid regulaarveoteenuseid, saavad kasutada neid õigusi, kui vahemaa on kakssada viiskümmend kilomeetrit või pikem ja siin võetakse arvesse ka neid reisijaid, kes läbivad vaid osa sellest reisist. kui toimub õnnetus või inimene äh, Äh, hukkub, äh, on ette nähtud ka äh, mõistliku summa piires matusekulude hüvitamine. reisija saab valida reisihinna tagasimaksmise või reisi jätkamise vahel, kui hilinemine on pikem kui sada kakskümmend minutit tuleb tagada ka see, et toimuks dialoog ühelt poolt äh, bussireiside ning teiselt poolt ähm, äh, rongireiside vahel. tuleb tagada võimalikult suur kaitse puudega ning piiratud liikumisvõimega inimeste. proua Bilbao, palun. suur tänu, proua president kõigepealt tahaksin tänada härra Kantšani, kes on teinud tohutuid pingutusi selleks, et kokkuleppeni jõuda. läbirääkimised olid väga keerulised ja tulemuseks on see dokument. siin räägitakse reisijate õigustest ja hüvitiste puhul, kui leiavad aset õnnetust, ka siis, kui reis hilineb või tühistatakse Äh, tunnistatakse ka reisijate baasõigusi, sõltumata sellest, kui suur on nende läbitud vahemaa ja pööratakse tähelepanu ka puudega piiratud liiklusvõimega inimestele, kuid reguleerimisala on nüüd selline, et need õigused kehtivad vaid siis, kui vahemaa on kakssada viiskümmend kilomeetrit või pikem, kolm riiki jäävad täiesti välja sellest reguleerimisalast. meie arvates seega sellest õigusaktist ei piisa tegemist on loomulikult edasiminekuga võrreldes meie töö algusega, aga seega meie fraktsioon jääb erapooletuks. nüüd palun härra Tšernetski, üks minut. E, suur aitäh, härra proua president. E, täna väljastab Euroopa Parlament väga positiivse märguande kõikidele reisijatele ja maksumaksjatele ja kogu valijaskonnale, kõigile neile, kes kasutavad bussitransporti. sealhulgas ka neile, kes on äh, puuetega või kellel on piiratud liikumisvõime Euroopa Liidul on selliseid konkreetseid õigu-, otsuseid vaja, sest see puudutab inimesi, kes maksavad meie palkade eest. muidugi on ka vastuargumente siin, osad räägivad sellest, et tegemist ei ole kõige parema õigusaktiga, mis on äh, koostatud, jah, ma olen nõus, aga ma arvan, et tegemist on sammuga õiges suunas. see muudab Euroopa Liidu äh, humaansemaks ja avatumaks äh, seda ka tarbija huvide osas, mitte ainult poliitikute huvide osas, tavaliste inimeste huvide osas. seega ma tahaksin tänada äh, raportööri äh, väga hea töö eest. suur aitäh äh,, kolleeg Rosbach, palun. Äh, aitäh no mis puudutab äh, pikkadel marsruutidel buss, äh, reisijaid äh, bussiliikluses, siis peaksid neil olema täpselt samasugused õigused nagu lennureisijatel ja rongireisijatel. ja ma leian, et siin on tegemist sammuga õiges suunas, kuid mul on ka mõned kriitilised märkused. just, mis puudutab piiratud liikumisvõimega inimesi siin on küll ette nähtud nende olukorra parandamine, kuid terve hulk busse siiski on sellise konstruktsiooniga, et puuetega inimestel ei ole võimalik neid kasutada, seetõttu tuleb nad ümber konstrueerida. samuti piletihinnad pikkadel marsruutidel no, küsimus on nende konkurentsivõimes võrreldes lennukipiletite hindadega, rongipiletite hindadega. Need uued äh, normid vähendavad ettevõtjate võimalusi kujundada hinda paindlikult, eriti puudutab see VKI-sid. palju tänu. Äh, sõna saab kolleeg Pahh. Äh, palju tänu. ma sooviksin kõigepealt õnnitleda kolleeg Kansiani et ma tunnustan tema püüdlusi äh, selles väga pikaajalises ja keerulises protsessis kompromissini jõuda. Ähm, siin oli äh, meil ka pettumusi, aga äh, kokkuvõttes võib öelda, et kompromissettepanek on oluline samm üldise tarbijate ja reisijate kaitse tagamisel bussireisijate õiguste tagamine on väga oluline ning seetõttu ma leian, et väga tähtis on tagada reisijate õiguste kaitse just nimelt kõikides transpordiliikides. bussireisijatele ei saa kehtida põhimõtteliselt teised normid kui näiteks rongireisijatele seetõttu ma leian, et siin ei tohiks mitte mingil juhul kehtestada mingeid madalamaid standardeid, vaid inimeste õigused peavad olema võrdselt tagatud. palju tänu! aitäh ja härra El Kadarui, kaks minutit. Eh, meneer komissaris, kolleegas, ik wil om te beginnen natuurlijk de rapporteur. jah, tänan eh, ma sooviksin tänada ka raportööri eh, härra Simsonit, proua Kratsatsa-Karapalot, kõiki, kes osalesid selle kompromissi väljatöötamisel mul on aga samuti mõned kriitilised märkused. eelkõige on see suunatud nõukogule. mul on väga kahju sellest, et reguleerimisala algab alles kahesaja viiekümnest kilomeetrist. Euroopas oleks siiski olnud mõistlik kaasata siia kogu piiriülene liiklus ning kehtestada piiriks 50 kilomeetrit. Mulle eh, näib, näib aga, et liikmesriikidel on väga raske jõuda siin üks meelele ja see tekitab kahtlemata muret sellegipoolest võib öelda, et meil on nüüd äh, eeskirjad, mis ühtlustavad reisijate õigusi kõikides transpordiliikides ning ma soovin äh, volinikele jõudu no, liikuda edasi samas suunas. me peame äh, tagama, et reisijate õigused oleksid ka tõepoolest tagatud, et eeskirjad viidaks ellu praeguste eeskirja äh,, praegu arutusel olevate eeskirjade rakendamine tähendaks väga suurt edasiminekut reisijate õiguste tagamisel. nagu teistegi äh, transpordiliikide puhul on nüüd ka bussireisijatel õigus hüvitistele mitmesuguste äh, takistuste puhul ning äh, ma võin öelda, et mul on väga hea meel selle üle, et on jõutud kokkuleppele nõukogu ja meie esindajate vahel. proua Savisaar. hea raportöör, eestlastel on vanasõna, et kaua tehtud kaunikene. kahjuks ei saa seda siiski öelda bussiõiguste reisijate direktiivi kohta mis lõppkokkuvõttes pika lepitusmenetluse lõpuks kaugenes nendest põhimõtetest mida oli euroopa parlamendi poolt taotletud. hea muidugi on see et meil on nüüd olemas minimaalsed põhiõigused küll aga ei saa leppida sellega et kokkulepitud 2 km jätab nendest õigustest ilma kolm riiki ja veel kolmel neljal riigil on need õigused minimaalsed kuna nendes riikides on võib olla ainult üks kuni kaks bussiliini nii pikka. samuti ei saa aktsepteerida seda et välja jäi ka piiriülesed bussiliinid sõltumata pikkusest ja ei saa toetada ka kaheksa aastast perioodi mis antakse liikmesriikidele võimaluseks et seda direktiivi ei rakendata kahjuks ei toetanud ka eesti valitsus äh, või kahjuks toetas eesti valitsus just nimelt neid tingimusi ja veel enam nõudis pikemat marsruuti ja nüüd me peamegi endalt küsima kas me siis toetame nüüd bussireisijate äh, õigusi või me toetame bussifirmade õigusi ja nende kasumit. mina toetan igatahes euroopa liidu kodanikke ja ma ei saa aru miks osa euroopast jäetakse selle direktiivi alt välja ja selle tõttu ma ei saa hääletada selle direktiivi ja raporti poolt. aitäh! Actually... jah, ma tahaksin meelde tuletada, et meil on natukene vähe aega täna hommikul. härra Bradburn, palun. suur aitäh! ma toetan reisijate õigusi ning on igati õige, et tarbijatel on õigus äh, heale kvaliteedile teenuste puhul, samas aga me peame proportsionaalsusest lähtuma ja vaatama, mida tegelikult see kõik endaga kaasa toob me oleme häid tulemusi saavutanud reisijatele, aga see tähendab suuri kulusid äh, transportijatele me peame nõustuma sellega, et reisijate õigused vastavalt transpordiliigile on erinevad. bussiga reisimine ja lennukiga reisimine ei ole sama asi, põhiline äh, erinevus seisneb selles, et bussireiside sektoris on väga palju VKE-sid. kõik teavad sellest, kuivõrd oluline on see, et teenused oleksid stabiilsed ja see on oluline kohalikule majandusele. seega mina toetan kahesaja viiekümne kilomeetri reegleid, ei ole õige, et VKE-d kes kohalikul tasandil teenust pakuvad, peavad sarnast koormat kandma. kaitse ning äh, põhimõtted, mis selle direktiiviga kaasnevad, äh, äh, tingivad selle, et toetan kompromissi. aitäh ja härra Higins, üks minut palun. suur aitäh, proua president. see algatus on nüüd juba kolm aastat valminud ning tuleb ütelda, et mina, ma olen pigem nõukogu toetanud kui parlamendi, siin jah, reisijate õigusi on vaja kaitsta ja eriti just puuetega isikute õigusi, aga nagu Philip Radborn ütles, algne ettepanek, kui see oleks nii vastu võetud, oleks tugevalt mõjutanud VKE-sid ja paljud oleksid pidanud uksed sulgema. sel põhjusel lepitusmenetlus oli eluliselt oluline ning kompromiss äh, tagab õige tasakaalu ühest küljest reisijate õiguste ja teisalt teenuste pakkujate vahel. ma olen nõus härra Bradburniga, me ei saa võrrelda bussireisijate ning lennukireisijate ja raudtee kasutajate ähm, õigusi. see lihtsalt ei ole teostatav ning mõistlik. tahaksin samuti Transpordikomitee eesistujate tänada, kes on ära teinud suurepärase töö, samuti raportööri kõigi koordinaatorid Matthew Grossi ning ma usun, et lõpptulemusel meil on õiglane tasakaalustatud pakett ja kõikide huvidega on arvestatud. suur aitäh ja härra Vlasak, üks minut palun. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. palju tänu, proua president, lugupeetud härra volinik, austatud kolleegid Euroopa Parlament on koos nõukoguga möödunud aastate jooksul teinud väga palju ära lennureisijate ja rongireisijate õiguste kaitsmiseks. seetõttu on väga tervitatav, et me nüüd pöördume ka bussireisijate probleemide lahendamise juurde. bussiliikluse kasutajate olukord muutub sellega oluliselt paremaks. väga tähtis on ka see, et puuetega reisijate õigustele on pööratud rohkem tähelepanu. ma leian, et Euroopa tasandil me ei peaks aga tegelema kõikvõimalike detailide reguleerimisega transpordiettevõtetele ja liikmesriikidele peaks jääma siinkohal rohkem õigusi. endise linnapeana ma leian, et kohaliku transpordi korraldamise ei peaks Euroopa tasandil sekkuma. tänan, sõna saab kolleeg Ideole kaikkia jotka ovat olleet tekemässä kompromissia. ma sooviksin kõigepealt tänada kõiki kes osalesid kompromissi väljatöötamisel loomulikult eriti raportööri äh, ja härra Simsonit. kompromiss on kahtlemata väga oluline samm edasi kodanike õiguste kaitsel tähtis on see, et inimesed täpselt teaksid, millised nende õigused on inimesed peavad teadma, kuidas nende õigusi äh, kaitstakse. siinkohal on meil tegemist kompromisslahendusega. samal ajal on et, äh, siin vaja pöörata rohkem tähelepanu puuetega inimeste võimalustele, samas ma siiski sooviksin tunnustada tehtud tööd. härra Kelly, palun suur tänu, proua president, minu arvates need sätted on head, kui neid eraldi vaadata, näiteks kui vaadata äh, sätted, mis puudutavad puuetega ning piiratud liikumisvõimega inimesi, kuid see kahesaja viiekümne kilomeetrine piir on küll selline säte, mis näitab, et üks öö, äh, süsteem kõigile ei sobi. liikmesriigid on ju väga erineva suurusega ja seega oleks pidanud tagama paindlikkuse sätetes selleks, et kõik liikmesriigid jääksid selle öö, äh, sisse. mina elan kahesaja kilomeetri kaugusel öö, Äh, pealinnast ja äh, toimub tihe liiklus Dublini ja minu valimisringkonna vahel. nüüd nende sätete tõttu avaldatakse suurt survet, ühtlasi kindlustusmaksed kasvavad ettevõtetele, kaduma lähevad tööhõived ning samuti reisijate turvalisus väheneb, me peame sellel silma peal hoidma suur aitäh, nüüd oleme jõudnud vaba mikrofonini. Äh, mitmed äh, inimesed soovisid sõna, ma saan anda sõna vaid viiele esimesele sõnasoovijale, kõigepealt palun härra Kosak. üdvözlöm a busz utazó joga. jah, palju tänu. mina sooviksin omalt poolt õnnitleda raportööri Euroopa kodanikud, puuetega inimesed äh, saavad nüüd loodetavasti paremini kasutada bussiteenuseid. see on väga pikkade läbirääkimiste tulemus parlament seisis eelkõige just puuetega inimeste õiguste eest. siin on nõukogu olnud jäigemal positsioonil ja nõukogu ei taha siin teha järeleandmisi. järjest rohkem on puuetega inimesi, järjest rohkem on liikumispuudega inimesi. meie aga peame oma eesmärgiks seadma nende probleemide lahendamise sooviksin veel kord rõhutada, et see töö ei ole veel lõpule viidud selle dokumendiga. tegemist on kompromissiga, nüüd me peame liikuma edasi tarbijate õiguste parema tagamise nimel. Uh, suur aitäh, palun proua Sinilova vážený pane komisaři kolegyně a kolegové austatud proua president lugupeetud härra volinik austatud kolleegid me hääletame väga olulise kompromissi üle mis puudutab bussireisijate õiguste parandamist tegemist on õiguste olulise parandamisega inimestel on suuremad õigused avariide puhul reisijate tarbija e, õigusi on oluliselt tugevdatud. E, samuti on pööratud tähelepanu puuetega inimestele, e, reisijate paremale informeerimisele ja, ja ma leian, et bussiettevõtjad peavad pöörama oma igapäevases tegevuses rohkem tähelepanu just nimelt puuetega inimestele võimaluste loomisele. Eh, ma soovin toetada eh, seda eh, dokumenti Euroopa tasandil võimaldab see luua ühtse raamistiku reisijate õigustele ning seetõttu ma leian, et tegemist on suure sammuga edasi. palju tänu, sõna saab kolleeg Riis. suur aitäh! koos liberaalidega mina jään erapooletuks reisijate õiguste hääletusel viimane äh, samm nüüd selles äh, reisijate kaitsepaketis äh, on vähem ambitsioonikam kui ülejäänud osad, seda ütlesid ka härra Simson ja härra El Kadraou ma arvan, et äh, me peame läbima üle kahesaja viiekümne kilomeetri, et määrus meid kaitseks. Brüsselist Amsterdami lennukiga sõites aga te olete kaetud, äh, äh, bussiga sõites aga mitte, see on ebaõige, sellepärast et just kõige kehvemates tingimustes reisijad kasutavad taolisi transpordiviise. jällegi on võimalik ka kasutada edasilükkamist hüvituste puhul, kui on tegemist tühistamise või viivitusega, eh, on samuti abi just vajalike puuetega isikutele, aga kohe sellega tegelema ei hakata ja kohe ei kehti see ka kõigile. suur aitäh, härra Kraamer, palun! Eh, mul on väga hea meel selle üle, et meil on nüüd tarbijate õigused tagatud kõikide transpordiliikide valdkonnas, aga samas äh, Eh, ma äh, leian, et äh, raudteereisijad on nüüd ikkagi halvemusse äh, jäänud. raudtee peab arvestama heitetasuudega, bussiliiklus see ei puuduta. hilinemisel on reis, raudteeliikluses hüvitised ette nähtud juba ühetunnise hilinemise puhul bussireisijate äh, puhul algab hüvitamine alles äh, kahest tunnist. meil on vaja siiski reisijate õigusi tagada kõikid, nii et kõikidele transpordikandjatele on tagatud võrdsed õigused. Äh, kui ühe transpordiliigi kasutaja õigusi tagatakse alates ühest tunnist, teise õigusi alates kahest tunnist, siis ma leian, et see ei ole õige. samuti ma leian, et kahesaja viiekümne kilomeetri piiri nagu kehtestamine samuti on üks aspekt, mis kahjustab just nimelt raudteehuvisid. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Po komplikovaných rokovaniach v zmierovacom konaní sa... Suur tänu! pärast väga keerulist lepitusmenetlust jõudsime lõpuks ometi kokkuleppele bussireisijate õiguste osas, kuigi see kehtib vaid regulaarvedude puhul siis, kui vahemaa on kakssada viiskümmend kilomeetrit või suurem, siis ikkagi reisijate õigused on nüüd suuremad. siin me räägime õigustest juhul, kui rei-, kui reis tühistatakse või jääb hiljaks äh, bussifirmalt nõutakse, et ta maksab tagasi kas terve reisi või viiskümmend protsenti selle hinnast. ainuke probleem on selles, et me oleksime paremini võinud käsitleda erandite küsimust, mis praegu võimaldavad liikmesriikidel eh, neljaks ja veel lisa neljaks aastaks eh, kehtestada selliseid erandeid, minu arvates on see lihtsalt liiga pikk periood, liiga pikk periood. suur aitäh ja nüüd on sõna härra volinikul, palun suur aitäh, äh, proua president, aitäh äh, saadikutele äh, kommentaaride eest ning nüüd me peame hakkama seda kõike ellu viima. ning see väljakutse seisab meil ees kõikide reisijate õiguste ellurakendamisel. kõik see saab olema väga pikk, me peame leidma võimaluse seda kõike ellu viia. tegemist on aga saavutatud kompromissiga ja ma loodan, et see dokument, mis loodetavasti heaks kiidetakse, on äh, suureks edusammuks, tegemist on põhimõttega. me oleme nüüd astunud sammu ka bussitranspordi osas, me oleme reisijate õigusi siin kaitsma asunud, võib-olla mitte küll niivõrd, kuivõrd mõned sooviksid, aga olu-, tegemist on olulise avanguga ja ma loodan, et te kõik selle poolt hääletate, aitäh! And, uh... suur aitäh! Uh, nõukogu palun! lugupeetud proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, raportöör, lugupeetud volinik, piirduksin siin kahe märkusega selleks, et reageerida arutelule, mis just lõppes. tegemist oli tõesti väga julge aruteluga. arutelus selgusid kõik, kõige olulisemad punktid, keerulised küsimused, millele pöörasime tähelepanu ka lepitusmenetluses. see pakett Äh, ei ole kindlasti kõige parem võimalik bussireisijate õiguste osas, aga siin äh, tasub esitada äh, see küsimus, et kas bussireisijate õigused on paremad, kui see määrus jõustub, jah, tõepoolest, see vastus on täiesti selge õigused on suuremad ja paremad. võib-olla ei ole tegemist kõige ideaalsema kompromisskokkuleppega, aga kompromiss on kompromiss, tegemist on keeruliste teemadega, mille osas pidime leidma konsensuse kõnelejate seisukohtadest tuli väga selgelt välja see, et muret tekitab see kahesaja viiekümne kilomeetri suurune vahemaa, teiselt poolt VKE-de küsimus, loomulikult nende olukorrale pöörame erilist tähelepanu, kuid samas me ei saa unustada ka reisijate vajadusi. olen ka nõus kõikide nende parlamendiliikmetena, liikmetega, kes analüüsivad olukorda puuetega ning liikumis, äh, vähese liikumisvõimega inimeste vaatenurgast. kindlasti see osa äh, määrusest on väga hästi välja töötatud ja kui vaadata asja nende vaatenurgast, siis peab see määrus kujutama endast kindlasti edasiminekut ja tahaksin teile meelde tuletada, et Ungari eesistuja motoks on tugev Euroopa Liit, ehk siis Euroopa Liit, mis pakub suuremaid õigusi reisijatele ning mis paneb kodanikud alati oma poliitika keskmesse. ja see õigusakt näitab, et reisijatel nüüd on Euroopa Liidus rohkem õigusi, suur aitäh kõigile ja ma loodan, et täna kiidetakse see dokument ka probleemideta heaks. suur tänu ja nüüd viimaks sõna härra Kanšanile, meie raportöörile. Signor Presidente, grazie a tutti i colleghi che sono intervenuti, concludendo anch'io. Eh, austatud kolleegid, eh, eh, lugupeetud president, austatud härra volinik, ma sooviksin lõpuks tõesti tunnistada, et tegemist ei ole võib-olla kõige parema lahendusega, aga see on parim, mis meil oli võimalik saavutada teema on tõepoolest väga aktuaalne. ma leian, et nii transpordi kui ka turismi eh, osas eh, on eh, tegemist strateegilise tasakaalu saavutamisega. meie eesmärk on tagada VKE-de kaitse, samuti tarbijate kaitse meil on vaja eh, pöörata eh, rohkem eh, tähelepanu vanematele inimestele, puuetega inimestele, liikumispuudega inimestele. Need on alati ühiskonna kõige nõrgemad liikmed ning mul on hea meel, et me oleme püüdnud siin edu saavutada. härra Kallas lubab, et äh, siin jätkatakse äh, tegevust. eesmärgiks on ju ühtse turu loomine transpordi äh, valdkonnas ning selleks on vaja, sel puhul on vaja silmas pidada ka tarbijate õiguste kaitset. meil on vaja referentsmehhanismi, äh, meil on äh, vaja äh, arvestada võrdselt kõikide transpordiliikide huvidega. mul on väga hea meel tehtud töö üle ning ma sooviksin tänada kõigi osalejaid selle eest, samuti sekretäriaadi töötajaid, Belgiat Ungarit eesistujatena ning ka komisjoni eh, härra eh, Kallast eh, väga konstruktiivse lähenemise eest. sooviksin eraldi tänada sekretäriaati nende töö eest lepitusmenetluses see kõik aitas saavutada tasakaalustatud tulemust ning ma sooviksin selle eest tänada tänane arutelu on lõppenud. hääletamine toimub täna äh, pärast kella kahtteist.